et äh, infotund on läbi. järgmine istung homme, seitsmeteistkümnendal septembril kaks tuhat üheksa alates kella üheksast kolmeteistkümnele ja viieteistkümnest seitsmeteistkümneni. Äh, päevakord on avaldatud, see on olemas ka internetis, tänane istung on lõppenud, aitäh!